kallid kolleegid, palun istuge kohtadele.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 nagu mõned võib-olla juba teavad, neli päeva tagasi mind nimetati Kreeka uueks välisministriks I thank you. The interesting part of the äh, huvitav osa sellest tööst on see, et äh, pühapäev oli esmaspäev, ma olin Luksemburgis, kus ma esimest korda ametlikult kohtusin minu teiste kolleegidega teie koduriikidest, välisministritega, liikmesriikidest. mitte keegi ei õnnitlenud mind, kõik soovisid edu. ma tahtsin teile öelda, et äh, lühidalt hüvasti ma jään igatsema seda parlamenti väga-väga, ma jään igatsema kõiki sõpru, keda ma siin leidsin. ma ei usu, et Euroopas on paremat kohta. arvestades seda kirglikku suhtumist, mida parlamendis, mis parlamendis valitseb, ma olen sügavalt tänulik ja, ja ma ei taha, et minu viimane hüvastajat oleks inglisekeelne ja ma ei taha, et te unuks, unustaksite kreeka keele, mille te olete omandanud viimase pooleteist aasta jooksul, ma teen teile ettepaneku. Äh, kuidas te ütlete poolt? Iber. kuidas me ütleme vastu? Say... kuidas me ütleme erapoolet-? Okay, now. suurepärane. mida ma soovin? ma soovin, et sotsiaaldemokraadid ja kuued ütleksid IPR. rahvapartei FTC oleks Katar, rohelised Apohi. lihtne. nüüd siis, lähme. suurepärane. Fantastic.

ma palun sõna sellepärast, et äh, kolleegid kindlasti suhtuvad mõistmalt minusse, kui ma äh, meie fraktsiooni, aga ma usun, et ka teiste kolleegide nimel teile ütlen, et te astute väga äh, keerulisele ametikohale, te teate seda isegi paremini kui meie. ja meie oleme täiesti solidaarsed teiega te, teie uues ametis, sellepärast et ükskõik, millised poliitilised arvamused meil on, meil on üks ühine soov nimelt see soov on see, et äh, suurepärane riik, mille välisministriks te nüüd olete saanud, võimalikult kiiresti, võimalikult meie abiga oma suurest kriisist üle saab, me vajame Kreekat ja ma arvan, et me oleme äh, solidaarsed teie maaga, nii nagu me oleme solidaarsed teiega. ja teile isiklikult, härra asepresident, äh, härra val-, välisminister, meie Stavros, soovime öelda, et te olite ja te olete Äh, mitte ainult sõber, vaid ka suurepärane kolleeg, te olite tõesti rikastuseks sellele kuju, äh, sellele kojale, suur tänu ja palju edu teile edasises töös, suur tänu, Stavros! suur tänu, kolleegid, nägemist ja nüüd saab sõna järje üles meie suurepärane asepresident Diana Wallis ja tänan, et sa andsid mulle võimaluse hüvasti jätta